knows very well uh,. Dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, palun võtke kohad sisse. tere pärastlõunat. õnnitlused meie Rumeenia kolleegidele iseseisvuspäeva puhul, liikmetele mõlemas komisjonis ja nüüd on meil päevakord meie ees, kui rohkem mingeid märkusi ei ole, siis muutusteta saame selle kinnitada keegi ei taha muuta. nüüd minu teadaanded. mul on neid kaks. kõigepealt meie kohtumine kantakse üle veebis. ja teiseks, tõlge on meil kahekümne kahte keelde ja tegutseme nagu tavaliselt, te teate, kuidas see käib meil on juba kolmas ühiskohtumine. nii et tere tulemast kõigile. me oleme e, teinud koostööd selle tähtsa raporti kahe eelnõu osas. kaks tundi on meil ette nähtud e, nüüd arutelu pidamiseks ja nagu varem, me leppisime kokku, et me kaasjuhatame Vicky Fordiga seda tänast kohtumist. tuhat kakssada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut on laekunud ja siia me ei ole arvestanud neid arvamusi, mis tulid teistelt komisjonidelt. nii et õnnitlused mõlemale raportöörile proua Gebhardile ja proua Kallasele. olete teinud suurepärast tööd ja võib ju arvata, et see ei ole sugugi eh, lihtne nii paljude variraportööridega koostööd teha, nii et ka kõigile variraportööridele mõlemas komisjonis meiepoolsed õnnetused, viisteist, kuusteist, seitseteist inimest kokku olid kaasatud sellesse töösse ja ma ei arvesta meie sekretariaati, aga peaks arvestama, sest nendest on väga suur abi meile. nii et tänane mõttevahetus eh, toimub paljude kompromisside üle, paljude lõigete üle, mis on praeguseks olemas. aga me leppisime kokku proua Vikifordiga et oleks kena, kui meie mõlemad raportöörid ja variraportöörid äh, räägivad võimalikult palju ka muudest kompromissettepanekutest, mis võib-olla ei ole veel lõpule viidud, aga võib-olla on nad väga olulised meie mõttevahetuses, sest kui te olete saanud kompromissi kui palju neid on, ei ole tähtis, kümme, kaksteist, kuidas siis on ülejäänutega lood, äkki te äh, räägiksite, kuidas sellega on? ja variraportöörid samuti, selgitage meile palun seda. ja loomulikult me integreerime äh, Eh, kõigi teiste komisjonide arvamused ka kenasti meie hääletusnimekirja, nagu tavaks on, või kompromissettepanekud samuti. Eh, nii et kompromissid ja hääletusnimekirjad. nii et oleme oma arutelu alguses. Eh, kõigepealt kohtumise protokolli kinnitamine Te näete protokolli oma dokumentides, nimelt kohtumine toimus kümnendal novembril kaks tuhat viisteist ja selle protokoll on seal. kui märkusi ei ole, siis on seegi dokument heaks kiidetud. ja ma palun, et kaasjuhataja proua Viki Ford võtaks nüüd sõna. ma tänan tänan, et te kõik siia kohale tulite. lihtsalt selgitan täpselt, kuhu me oleme välja jõudnud. parlamendi resolutsiooni üle meil on plaanis hääletada neljateistkümnendal detsembril. me teame, et äh, volinik, kes kohale tuleb, äh, järgmisel nädalal teeb ka omapoolsed ettepanekud ja väga Eh, hea, kui me arutaksime läbi need kompromissid, kus me oleme ühel meelel, aga arutaksime läbi ka sellised kompromissid, kus on erimeelsused veel, et raportöörid neid paremini mõistaksid. ja kui liikmetel on mingeid konkreetseid märkusi mõningate ettepanekute kohta, mis tulevad järgmisel nädalal, siis eh, ma loodan, et komisjon kuulab väga tähelepanelikult sest parlament võib-olla liigub komisjoni arvamusest erinevas suunas, erinevalt sellest, mida kavatsetakse järgmisel nädalal välja kuulutada, nii et kui te nüüd kuulate tähelepanelikult, siis võib-olla see on meie jaoks viimane võimalus mõjutada komisjonis tehtavat. ja nüüd annan tagasi härra Puusekile sõnajärje. palju aega meil üldiselt ei ole kolm nädalat on jäänud, et lõpule viia töö. nii et palju aega meil ei ole. nii et alustan sellest, et kõigepealt saavad sõna meie raportöörid. kas te olete ka kokku leppinud, kes alustab? ma arvan, et te olete kokku leppinud. proua Gebhard, palun. suur tänu, härra eesist-, esimees jah, me vahetame tavaliselt ükskord üks, üks, teinekord teine alustab. ja tõesti, töö edeneb. mitte alati ei ole see lihtne, see on tõsi, sest arvamused on väga erinevad äh, fraktsioonidel ja äh, me olime pidanud ka vahepeal ootama, äh, millise seisukoha üks või teine komisjon välja kujundab ja eriti artikkel viiskümmend neli. ja me peame ka arvestama, kellele milline pädevus kuulub. jah, me praegu e, töötame kolmekümne kaheksa kompromissmuudatusettepaneku kallal neljas plokis, kaks plokki. E, need esimesed plokid on pea valmis saanud. lihtsalt paar viimast e, arutelu tuleb veel maha pidada aga võib juba öelda, et on peaaegu lõpule viidud. kaks järgmist plokki on ka juba äh, töötluses äh, osaliselt kirja pandud ja äh, raportöörid ja vastavates komisjonides kaasraportöörid on nad läbi arutanud ja neljapäeval töötame nende kallal edasi oma kohtumisel ma ei saa kõike kolmekümne kaheksat kompromissettepanekut teile tutvustada, see oleks keeruline ja mm, ma vaatan neid punkte, mis poliitiliselt vajavad kõige rohkem läbiarutamist, sest seal on just erimeelsused peidus ja ka kompromisside koostamisel kõige keerulisemad. ja ma alustan lõikest viisteist Äh, seal räägitakse saadetiste kättetoimetamisest. ja küsimus on järgmine. Äh, siin on erinevad seisukohad, kui lai, kui holistiline peaks see lõik olema. kõik on ühel meelel selles, et mõned suured probleemid on just piiriülesel äh, e-kaubandusel ja et siin tuleb leida lahendused seda kulude osas, aga ka äh, saatiste kättetoimetamise turvalisuse ja kiiruse osas, see tähendab kvaliteedi küsimused. Äh, nii et siin ongi see konks, et kas me äh, peame selle, mis tööhõivekomisjon välja pakkus, arvesse võtma mitte kättetoimetamise hind ainult, vaid ka äh, tuleb mõelda sellele, millist mõju see avaldab töövõtjatele, tööandjatele. et seegi teema peaks olema kajastatud siin. see on üks neid arutelusid, mis meil fraktsioonide vahel on. ja ma ütlen jah, me peame seda tegema ja tööhõivekomisjon on väga hea ettepaneku selle kohta teinud, mille me saaksime üle võtta see on pisut leebem kui see, mida mina äh, pakkusin välja oma muudatusettepanekuga, aga ma arvan, et see saab olla heaks aluseks kompromissile. järgmine. meil on tugev arutelu olnud platvormide üle ja teenuste üle, mida platvormid osutavad. ja see ei ole veel hästi õnnestunud proua Kallus ja mina alguses me koostasime eraldi Äh, kompromissettepanekut kumbki ja esitasime need variraportööridele, sest me ei suutnud kokku leppida, aga nüüd me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on ühisettepanek selle kohta. ja asi on selles, et on vaja eristada täpselt neid platvorme äh, struktuuriliselt, äh, pakkumisi ja siis tuleb eristada seda, kuidas neid kasutatakse, kuidas nad funktsioneerivad ja teiselt poolt teenused, mida platvormide kaudu pakutakse ja kuidas nendega talitada. ja ma arvan, et meil on nüüd õnnestunud äh, see eristus läbi viia. ühte asja peab selgelt ka ütlema, ei saa kõike ühte patta visata. platvormid on väga erinevad ja ma ei usu, et õnnestub öö, äh, Äh, mingit struktuuri välja pakkuda, definitsiooni anda, aga samas kõik teenused, mis on, äh, on niivõrd erinevad, et ka ei allu ühtsele definitsioonile. on väga palju muudatusettepanekuid, kus küll üritatakse seda, aga ma arvan, et peab seda vältima, sest meil lihtsalt ei õnnestu see, sest äh, kas pakutakse teenuseid kaubanduse kaudu või hotelli tubasid või taksoteenust või on hoopis tegemist mingi teadlaste platvormiga, kus teadlased koostööd teevad, ei saa seda kõike panna ühte patta. nii et siin on vaja väga eristada neid asju ja see on raske ja meil ei ole õnnestunud seda veel lõpule viia, see on selge. nüüd, mis puudutab teenuste platvorme, siis asi on selles, et kuivõrd holistiliselt me peaksime olema oma lähenemisviisis ja IMCO-l on siin traditsioon eh, holistiliste lähenemisviisidega juba aastaid olnud. nimelt teenused, eh, sind ei saa käsitleda kui mingit väikest üksust, vaid eh, ettevõtjad, väikesed, suured, aga ka tööandjad ja töövõtjad, kõiki tuleb koos käsitleda, kõikide seisukohti tuleb arvesse võtta võtta, sest siis on kogu probleem leidnud käsitlemist kõikides aspektides ja see on olnud ka üks väga suur keeruline ülesanne, aga ma arvan, et me oleme ka siin tublisti edasi liikunud. üks väike märkus. Teil on veel minut, aga meie eh, raportöörid saavad seekord pisut kauem sõna, sest asi on keeruline. kaks ja pool minutit. Ähm, äh, jah, te palusite, et ma ütleksin, kus need probleemid on äh, kus äh, on raske kompromissi leida, aga me oleme heal teel siin. aga loomulikult on veel küsimusi, mis vajavad läbiarutamist, nimelt telekomid aga proua Kallas pigem räägib sellest, sest ITRE on selle eest vastutav. samuti eh, küberturvalisuse teema, illegaalne sisu internetis ja sellised teemad, neid me ei ole veel käsitlenud. Eh, sest libega tuleb need asjad läbi rääkida. ja lõpetuseks ja hiljem tulen võib-olla selle juurde veel tagasi, nimelt Äh, autoriõiguste teema, seegi äh, pisut paneb meid veel higistama. Äh, jah, aga kultuurikomisjon ja juri on need komisjonid, kes siin on pädevad, aga me oleme heal teel. proua Kallas. Thank you um,. I also uh.... suur tänu ka mina tahaksin tänada kaasraportööre ja kõiki variraportööre hästi läinud koostöö eest, suur tänu ka sekretäriaadile, assistentidele ja nõunikele, väga palju on selle raporti kallal tööd tehtud. kõigepealt natukene üldisemas laadis tahaksin viidata sellele, et selle raporti struktuur äh, esitati meile sekretäriaadi poolt ja ma arvan, et on õige, et me jäime selle struktuuri juurde ja oleme üritanud siis kaasata teiste komisjonide seisukohad ja sobitada selle meie raportisse. kuid unustada ei tohtinud ka seda, et see oleks äh, proportsionaalne äh, meie pädevustega ka mina alustaksin kõigepealt platvormidest veebiplatvormid äh, on äh, ilmselgelt kõige problemaatilisem koht ja nende üle käib äh, väga palju arutelusid. tegemist on ühtlasi kompromissidega, mille osas veel ei ole kokkulepet. kõigepealt on oluline see, et me suhtuksime veebiplatvormidesse innovatsioonisõbraliku poliitika läbi, see lihtsustab juurdepääsu turule ja toetab äh, arengut. ja komisjoni konsultatsiooniprotsess äh, peaks aitama välja tuua, mis on pla-, veebiplatvormidega seotud probleemid. nii nagu ka proua Gebhardt juba ütles, küsimus on selles, et kas probleemiks on veebiplatvormid ise või need teenused, mida läbi platvormide pakutakse see tuleks ka ära selgitada. ja siis on väga oluline mõista, kust see probleem üldse tuleb. kas selle probleemi juured peituvad selles, et mõned ärisektorid hoiavad kiivalt kinni oma vanadest ärimudelitest ja lihtsalt ei tule toime uues digitaalses maailmas või on need juured kusagil mujal. ja teine oluline punkt on tõhusus innovatsiooni puhul on tõhusaks olnud interneti vahendajate piir, piiratud äh, kohustus, nimelt kui me sellest äh, loobuksime, siis see tooks kaasa tohutud kulud, eriti väiksemate ettevõtete jaoks. sest see, mida üritatakse praegu mõnelt poolt läbi suruda, on äh, täiesti sobiv suurtele ettevõtetele, aga VKE-dele väga problemaatiline, nendel ei ole äh, juristide armeed, kes äh, tagaksid selle, et kõikidele reeglitele vastatakse ja nad peavad uksed lihtsalt kinni panema ja see ei hoogusta kindlasti konkurentsi. ma ei räägi siin mitte ainult majanduslikest kuludest, vaid ka sotsiaalsetest kuludest, mida see tähendab näiteks äh, sõnavabaduse jaoks, kui platvormi Äh, on täiskohustus äh, info sisu eest, äh, siis nad hakkavad lihtsalt infot sealt ilmselt maha võtma. ja sama puudutab juurdepääsu veebiplatvormidele, millest me siin räägime, kas me räägime, e, räägime ebaõiglasest konkurentsist või me räägime ähm, diskrimineerimisest nii-öelda äh,, ähm, eraldamisest otsingu tulemuste järgi me ei peaks seda üldse vältima, sellepärast et meie eesmärgiks peaks olema kõige parema tulemuseni jõudmine. ja sellepärast ma ei saa toetada veebiplatvormide neutraalsuse mõtet. aga sellest me võime veel rääkida. aga nüüd teised küsimused. telekommunikatsioon. telekomide puhul on konkurents äh, ilmselt, kõik on nõus sellega, praegu hea. viidata tuleks aga sellele, et oluline on äh, säilitada juurdepääs võrkudele. nii et kõigepealt on äh, ühe, ühte tüüpi küsimused siin seotud äh, reeglitega teenusepakkujatele ja teine puu-, pakett puudutab siis juurdepääsu nendele teenustele. väga oluline mm, digitaalse ühtse turu puhul on jõustamine, kui me loome raamistikku, siis äh, tuleb leida küsimusele vastus, et kuidas see raamistik vastab digitaalsele alale, digitaalsele ühtsele turule, et ka see tegelikkuses äh, toimiks. küberjulgeolek. siin minu meelest tuleb arvestada praeguste käimasolevate läbirääkimistega ja andmekaitsealaste aruteludega ja tahtsin siinkohal rõhutada ühte väga paljud ettevõtted, väga paljud tarbijad äh, ei tee üldse midagi oma IT-süsteemide kaitseks. ja seega üsna tihti võib äh, lahendus olla väga lihtne, näiteks äh, tarkvara uuendamisest võib piisata, andmete uuendamisest ja inimestesse investeerimine oleks kindlasti kasulik selleks, et mõista, mida teha tuleks äh, suhtluse turvamiseks ja digitaalne maailm peab ju vastama inimeste käitumismudelitele ja nüüd äh, asjade internet nii-öelda, mul on väga hea meel, et siin enamus fraktsioonid toetavad äh, väga positiivseid seisukohti. me peame saatma selge sõnumi, et meie suhtume sellesse väga positiivselt ja näeme selles väga suurt kasu rahva jaoks ja nüüd äh, kompromisside kolmas osa. kui meie omavahel ei suuda kokkuleppele jõuda, siis me võib-olla peaksime tegema ettepaneku, et problemaatilised kohad võetakse hääletusele eraldi hääletusel, aga me üritame siiski jõuda selliste kompromissideni, mida enamus fraktsioone saaks toetada me tahame ikkagi jõuda sellise tulemuseni, millega kõik on enam-vähem rahul. suur tänu, suur tänu mõlemale. Teil on täiesti õigus. mitte keegi ei ole muidugi sajaprotsendiliselt rahul, kui võetakse vastu kompromiss, aga maruvihased nad ilmselt ka ei ole ja see on juba eesmärk äh, omaette. me ei leia kunagi äh, selliseid äh, lahendusi, mis äh, on rahuldust toovad kõigile. suur tänu! Te tõite välja selle, mis on teie ees seisvad kõige suuremad raskused ja annaksin nüüd sõna meie variraportööridele. kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja Philippe Jouvin IMCO komisjonist, palun. härra esimees, suur tänu, et sõna andsite mulle min-, räägin ainult ühest teemast, veebiplatvormidest. veebiplatvormid tekitavad minu meelest äh, kahesuguseid probleeme. esimene probleem on selles, et äh, väärtuse jagamine veebiplatvormide puhul, kuigi sellest me praegu ei ole rääkinud, nüüd ja, ja siis kohu-, vastutuse küsimus. vastutusega on see probleem selles, et äh, pärast äh, Äh, direktiivi vastuvõtmist oleme me üritanud piirata platvormide vastutust äh, ja me ei tahtnud äh, pidurdada seda arengut ja seega me otsustasime veebiplatvormidele mitte peale panna vastutuskohustust. täna on probleemiks aga see, et võitlus ebaseadusliku öö, infosisu ja kaupade vastu, sellele ei aita need veebiplatvormid kaasa. Nad ei aita võitlusele ebaseadusliku infosisu vastu kaasa. Te, härra esimees, teate ise, te olete kunagi olnud parlamendi president, et Euroopa rikkus on meie loovus ja kui me oma loovust ei kaitse, siis Euroopa rikkusega on kogu lugu me peame looma olukorra, kus äh, veebiplatvormid võitlevad äh, ebaseadusliku infosisu vastu. Äh, kas neil peab, mm, jah, kas me kujundame vä välja väga keerulise süsteemi või jätame asjad nii, nagu nad on, või jätame asjad nii, nagu nad on, ebaseadliku infosisu levib ja Euroopa majandus on ohus. kui me aga jälle väga keerulise süsteemi välja le leiutame, siis blokeerib arengut, nii et me peaksime leidma mingisuguse tasakaalu äh, Äh, me peame leidma intelligentsed lahendused, mis aitaksid majandusel toimida, aga veebiplatvormidel on oma roll ja me paluksime, et nad seda rolli kannaksid. see oli minu esimene märkus, teine märkus, äh, teen lühidalt, härra esimees, nüüd äh, väärtuse jagamine nii-öelda, sellest veel ei ole räägitud, aga räägitakse, toon kaks arvu. Youtube'il on kaheksasada miljonit tarbijat, kuussada nelikümmend miljonit Äh, toodavad nad aastas, äh, mis tähendab seda, et äh, nende veebiplatvormide puhul on metsikud võimalused majanduslikus mõttes ja tuleks nii-öelda seda tulu jagada nende inimestega, kes on selle sisu loonud. sellega ma lõpetaksin, härra esimees. suur tänu variraportöörid, teil on kolm minutit kõneaega. Teie saite, härra Živan, väga ilusti hakkama. proua Virgunen, Rahvapartei nimel, aga ITRE komisjonis. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada mõlemaid raportööre, teie meeskondi raske töö eest, mille olete ära teinud, väga lihtne ei ole ühisraportit esitada ja leida ühtsed kompromissid, aga ma arvan, et kõik ähm, fraktsioonid on ähm, väga pühendunud olnud kompromisside leidmiseks ja äh, karmist äh, kalendrist kinni pidanud. väga paljud kompromissid on juba meie kõikide fraktsioonide jaoks vastu võetud, aga tööd on veel teha palju, lahendamata küsimusi ka palju, mille puhul tuleb leida lahendus järgnevatel päevadel tegelikult, sest et äh, meil on ainult nädal nüüd veel jäänud kompromisside esitamiseks praegu tundub, et on ähm, vähe küsimusi, on mõned küsimused, mis on natukene keerulisemad kui teised ja raportöörid äh, ja härra Juvin juba ka viitasid sellele. nimelt veebiplatvormid. Need tuleb äh, defineerida, erinevad veebiplatvormid peavad saama konkreetsed definitsioonid, tuleb selgitada nende juriidiline saatus ja nende vastutus siis, kes äh, veebiplatvorme haldavad ja kes pakuvad äh, sisu ja on küsimus selles nüüd, et kas peaks äh, veel reguleerima seda valdkonda või peaks rääkima hoopis tänaste seaduste paremast rakendamisest, et kas see piisaks lahendusena. rahvapartei jaoks on oluline luua keskkonnasõbralik, äh, vabandust, innovatsioonisõbralik poliitika, mis tagaks õiglase juurdepääsu turule ja toetaks õiglast konkurentsi üks peamisi põhimõtteid meie raportis peaks olema see, et äh, me panustame sellisele raamistikule, kus äh, sama tüüpi teenuste jaoks, olgu nad online'is või offline'is, kehtivad samad reeglid. Äh, ja see peaks olema üks põhimõtetest, millest me lähtume. ja üks asi mis, mida me tahaksime näha rohkem selles raportis, on äh, motivatsioon, et miks on digitaalse ühtse turu ülesehitamine üldse nii oluline, ühtne, digitaalne ühtne ühisturg on äh, tegelikult üks äh, majanduskasvu ja töökohtade loomise peamistest sammastest täna ja sellepärast me sellega nii palju tegelemegi. me teame, et töökohtade loomine Euroopas ja majanduskasvu toetamine on oluline ja sammu pidamine meie konkurentidega Ameerikas ja Hiinas on on meie üks eesmärke. nagu ma ütlesin, Rahvapartei on valmis järgnevatel päevadel kõvasti tööd tegema raportööride ja variraportööridega, et jõuda heade kompromissideni, et me ikkagi saaks valmis saama on oluline meie meelest see, et parlament võtab seisukoha digitaalse agenda osas kiiresti, kuivõrd komisjon esitab esimese seadusandliku ettepaneku juba järgmistel kuudel. nii et ma ütlesin, olen valmis tegema rasket tööd ja et me saaksime Strasbourgis hääletada nii, nagu kavas on. suur tänu, tuletaksin kolleegid teile meelde, et äh, andke märku, kui tahate pärast variraportööre sõna teises voorus. me tahame kõnelejate nimekirja panna kokku. järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna ITRE komisjoni liige härra Sorinju suur tänu, härra esimees, austatud kaasraportöörid. meie variraportöör ei saanud tänasel kohtumisel osaleda ja ma tahaksin lihtsalt tema nimel siis rääkida kõige olulisematest küsimustest meie jaoks. Euroopa jaoks on prioriteetne digitaalsest lõhest üle saada, tuleme, peame toetama konkurentsi monopolistlike struktuuride vastu. me peame üle minema 5G võrkudele ja tööstuslikule internetile. kvaliteetsete teenuste tagamine eurooplastele on muidugi ka meie eesmärk. veelgi enam digitaliseerimise mõju äh, mõistmine meie ühiskonnale ja, ja tööstusturgudele on, on väga oluline. kompromissi ettepanekute puhul ma tahaksin rõhutada infrastruktuuris äh, laiutavale digitaalsele lõhele ja digitaalsete oskuste puudusele digitaalne kaasatus äh, peab läbima tervet seda teksti, me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et lairibaühendus jõuaks kõikide Euroopa kodanikena, vaatamata sellele, millises riigis nad elavad. Ähm, kas maapiirkonnas või linnapiirkondades digitaalseid oskusi tuleb toetada, sest see on eeltingimuseks äh, uute digitaalsete teenuste kasutamiseks, äh, see on väga-väga oluline selleks, äh, kõik eurooplased peavad saama võimaluse kasutada digitaalseid teenuseid, olgu nad vanad, noored ähm, või puuetega inimesed. veebiplatvormid on väga oluline Euroopa sotsiaaldemokraatidele, kuidas võidelda monopolistlike struktuuride vastu, see on ebaõiglane meie ettevõtete ja tarbijate jaoks. lisandväärtus peaks äh, väärtusahelas võrdselt jagunema kõigi vahel ja samuti on väga oluline, et kompromiss Euroopa Telekomi ja lairiba ühenduse osas on leidnud toetust. konkurents peab olema investeeringute peamiseks mootoriks. ja kui turg äh, ei toimi, siis tuleb kasutada kõikvõimalikke lahendusi, riigiabi, Euroopa vahendeid, et lairibaühendus tagada. on oluline ka see, et meie tööstuse digitaliseerumine ja asjade internet oleksid järgmised sammud, millele meie parlamendina toetuse anname ja loomulikult äh, tarkvara puhul tuleb mõelda ka küberturvalisusele, äh, peame aitama VKE-sid äh, küberturvalisus tagada paremini kui seni ja küberturvalisuse tööstus peab olema üks meie prioriteetidest. Euroopa konkurentsivõime digitaalsel ajastul sõltub standardiseerimisest, 5G võrgutehnoloogia standardiseerimisest ja avalik sektor ja sellega ma lõpetan, härra esimees. kodanikel peab olema lihtne ja kiire ja taskukohane juurdepääs avalikele teenustele kuid me peame mõistma seda, kuidas digitaliseerumine muudab meie tööelu, meie ühiskonda, Euroopa kodanikud ja tööinimesed peavad äh, nautima oma õigusi ka digitaalses maailmas, tuleb kaitsta haavatavaid gruppe, need on võtmetähtsusega küsimused, nende õiguseid ei tohi unustada see oli siis meie raportööri seisukoht, Vari raportööri see seisukoht. suur tänu nende seisukohtade esitamise eest. proua Ford saab järgmisena sõna. suur tänu ECR fraktsiooni nimel. teen koostööd oma kaaslasest variraportööriga, kes võtab järgmisena sõna võtaksin ma siis sõna. mina tahaksin näha sellist raportit, mis keskendub äh, sellele kasule, mida lõikab kogu sellest asjast ettevõtlus ja tarbijad. ma tahaksin raportit, mis toetab innovatsiooni ja toetab jõupingutusi, millega tahetakse tagada see, et meie majandused on konkurentsivõimelised ja et meil oleks võimalus digitaalse revolutsiooni kasusid nautida. suur tänu kõige tehtud töö eest. teeksin mõned väga konkreetsed selged märkused mõnede kompromisside puhul. tarbijaõigused. mina ei taha, et kujuneks välja eraldiseisev öö, õiguste kogu öö, samade, samade käegakatsutavate kaupade jaoks, kui te ostate need online'is, kui te ostate telefoni, külmkapi või televiisori ei, ma ei taha, et oleksid need õigused erinevad. ma tahan, et kehtiksid samad õigused nendele, kes lähevad ja ostavad poest selle või kes ostavad äh, internetist omale teleka. parlament variraportööridena ja raportöörina oleme kõik ühtsel seisukohal selles osas seda ütleb meie ühtne kompromiss ja palun komisjon, kui te üldse meid kuulate, siis võtke see arvesse oma äh, mõttearenduses, et äh, kui te hakkate online'is reaalsetele kaupadele eraldi õiguseid välja kujundama, seda parlament oma kompromissiga ei taha. ja nüüd usaldusmärgised. Äh, mina ei taha ühtset äh, Euroopa usaldusmärgistust, kui me need kasutusele võtame, siis need peavad tulema sektori tasandilt ja peaks olema sektoripõhised. nüüd teenused, ma toetan seda, et artikkel kakskümmend 20 Ehm, mis puudutab teenuste direktiivis ebaõiglast diskrimineerimist, võetakse rakendusele ja ma tahaksin, et meie lähenemine lähtukski nii palju kui võimalik olemasolevat seadusandlust. spektri küsimus, et meie fraktsioon ei toeta harmoneeritud spektrit. me oleme seda juba kaks korda proovinud nõukoguga, me teame, et see asi seal läbi ei lähe nii et äh, kutsuksime üles hoopis koordineeritud spektri lahendusele ja üritame selle asja viia edasi, et mitte sattuda jälle tummikusse. enamus äh, fraktsioone on seisukohal, et meil ei ole vaja Euroopa ühtset telekomi reguleerivat asutust. Äh, äh, Bergi töö on küll positiivne, aga neid tuleb äh, toetada ja tuleb arvestada ka seda, et meie kavad vastavad Horisont kaks tuhat kakskümmend seisukohtadele ja nüüd natukene problemaatilisemad kohad, need, mille osas pole kokkulepet, pakid minu meelest ei peaks äh, siit hakkama reguleerima seda asja ülevalt allapoole, on mõned asjad, mis tuleb ära selgitada, aga mõnedes liikmesriikides see asi toimib väga hästi ja ma ei toeta seda, et komisjon tuleks kaasata liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemides, isegi tööhõivekomisjon on öelnud äh, seda selgelt välja, et see on liikmesriikide pädevuses. veebiplatvormid, tarbijad kasutavad veebiplatvorme, sest nad tahavad seda, neid kasutada ja neil peab ka see õigus olema vahendaja vastutuse piiramine on oluline, aga samuti ka hoolekandekohustus. ja mis puudutab ühistarbimist, ma ei ole nõus sellega, et hakatakse siin kärpima äh, seadusandluste eraettevõtlus ei ole paha asi ja küberturvalisus äh,, krüpteerimine on väga delikaatne küsimus ja me peame siin mõtlema ka direktiivile. suur tänu, proua esimees, ITRE komisjoni nimel ECR-i kolleeg Hans Olav Enkel. For... ma, ma eh, parandan seda Vigi poolt eh, tehtud viga eh, ja räägin seega lühimalt, tahaksin rääkida üheksateist ja üheksateist A. me loomulikult soovime kõik, et meil oleks suured Äh, et meil oleks piisavalt suur võimsus ka äh, maapiirkondades. peame seda saavutama rohkema, mitte väiksema konkurentsiga. <clears throat> ning äh, arvamused mingisuguste volikoolide kasutamine on hea variant, seda on kogemused näidanud, et nii see pole me saat-, saat-, Euroopas tekkisid probleemid sellepärast, et me erastasime palju hiljem kui ameeriklased. selle eh, venitamise tõttu me endiselt kannatame, peaksime oma mahajäämise eh, tasa tegema. õnnetuseks eh, me pea-, peaksime Eh, näiteks tegema ettepaneku ameeriklastele, et nad loobuks eh, või eh, kasutamast aktsiaid, mis tal on endiselt näiteks minu kodumaal olemas. suurepärane tulemus, ütleb esimees Tiita Kanansova Aldest, IMCO komisjonist. Thank you, chair uh,. I suur tänu, sooviksin tänada raportööre tubli töö eest selles äh, keerulises valdkonnas. sooviksin väljendada nõusolekut IMCO komisjoni esimehega, et äh, raporti toon peab olema positiivne, kuid peale selle tahaksin lisada ka seda, et tarbijad ja ettevõtted eeldavad meilt seda, et me kaitseme neid eh, ja et me aitame neid mõistlike aja piires. sellega seoses minu fraktsioon ei ole nõus kompromissidega lõik, lõikudest seitsmest üheteistkümneni, need lähevad täiesti vales suunas. selline mulje jääb, et mõned fraktsioonid on otsustanud, et Euroopa ei tohiks eh, praegust äh, Äh, hetkes digitaalsel ühisturul ära kasutada ning ei äh, soovi kasutada neid ühiseid reegleid, mis selle turul toimivad. Nende kompromisside asemel meie sooviksime, et komisjon äh, ettepanekutega ootaks ja vaataks, mis selle kümne protsendiga saab, ma võin teile öelda, mis sellest saab. me peame kohanema kahekümne kaheksa erineva liikmesriigi seadusega, see on praegune olukord, arvan, et selline lähenemine ei ole õige. peame kasutama juhust, pole õige öelda, et äh, ettepanek, mis puudutab teenuste ja toodete müümist online, äh, ta lihtsalt katab selle õigusliku tühiku online ja offline toodete puhul, sellepärast et see eh, praegune tühik on niikuinii juba olemas ja komisjoni ettepanek oleks tõesti esimene samm õiges suunas. teine samm tuleks kiiresti järele, eh, nii eh, kiiresti, kui esmased sammud on astutud. loodan, et meil on võimalik leida sobiv kompromiss selles valdkonnas ma suhtun väga kirglikult Euroopa Liidu, Euroopa liidu võimel tuleb äh, oma pädevuste raames tegutseda, me ei äh, tohi äh, panna oma raportisse küsimusi, mis ei käi Euroopa Liidu pädevuse alla või neid küsimusi, mis meie komisjoni pädevuste alla ei käi, sellega seoses paljude kompromissettepanekutega SND ja ja kolmas kompromisside pakett, sellest ma ei saa olla nõus Äh, siin on neli arvamust selle raporti kohta, mis käivad äh, reegel viiskümmend neli alla, see puudutab ka tööhõivet. Need äh, teised komisjonid tegelevad selle küsimusega, meie kompromissidesse ei tohiks seda panna. ning lõpetuseks lisaksin seda, et mina ei tööta, toeta Euroopa kaubamärgi veebilehekülgede jaoks. <clears throat> kui meie äh, Eh, ollakse või kui ollakse võimelised kopeerida, kopeerima kaekotte, siis sellist veebimärgistust eh, osatakse kindlasti ka kopeerida. Eh, suur tänu teile, proua, teie märkuste eest, ütleb esimees. järgmisena Roheliste nimel saab sõna proua Julia Reede IMKO-st. suur tänu raportöörile ja kõigile variraportööridele. arvan, et oleme juba üsnagi palju edusamme teinud, eriti puudutab see ka veebiplatvormide küsimust, kui me saame keskenduda taristu ühest küljest ja teenustele teisest küljest, nagu seda soovitas proua Gebhardt, siis väga paljud probleemid lahenevad iseenesest vähemalt teatud piirini näiteks neutraalsusküsimus, ilmselge on see, et, et taristu peab olema neutraalne, samas teenused toimivad filtritena, et nad üritavad suunata inimesi eh, selle kohutu info hulga eh, eh, tõttu, mis on nii tavaliseks saanud, ma arvan, et oluline on see, et me ei tohi kõrvale kalduda eh, näiteks eh, e-teenuste direktiivi osas, sest eh, see võimaldab internetiteenustel hästi edasi areneda. ma olen Eh, nõus ka digitaalse sisu kohta öelduga, kuid arvan, et peaksime keskenduma pigem sellistele meetmetele, mis sellistele ettevõtetele suuremad eh, sissetulekud garanteeriks. ja see puudutab ka näiteks käibemaksurežiime. selle, selge on see, et see on problemaatiline raamatumüüjatele, kes eh, kelle puhul internetiostud on tavalisemad, kuid samas e-raamatuid müüakse teenustena ja mitte toodetena ning eh, kui me seda eh, eh, muudaksime, siis see muudaks ka väga palju tarbijakaitse küsimusi. nii et selles osas võiksime me saavutada tasakaalustatud tulemuse ilma, et me peaksime vastutuskohustuse osas midagi uut ette võtma ning andmepõhise majanduse puhul me oleme samuti õigel teel, sooviksin aga rõhutada muudatusettepaneku, mille meie esitasime, see puudutab ehm, andmebaaside direktiivi. see on väga oluline, meil on siin olemas selline seadus, kus, mille puhul komisjon ise on otsustanud, et kokkuvõttes tegelikult on see andmemajandust komisjoni enda arvates Äh, takistanud ja aeglustanud. kui me sellist, seda asja tõsiselt võtame, siis peaks olema võimalik kätte võtta direktiiv, mis üheksakümnendate alguses vastu võeti ja öelda, et praegusel hetkel on see ajast maha jäänud ning kui me soovime andmepõhist majandust Euroopas, tuleks sellest lahti saada. samuti ma toetaksin äh, ettepanekut, mis puudutab avatud äh, teadust ning samuti selget, selgust maksu Eh, küsimustes ja andmeedastuses, kui on oluline, kui Euroopa soovib konkurentsivõimeline olla selles valdkonnas. Eh, meie teadlased peavad samuti olema võimelised kasutama oma tegevuse tulemusi kogu ühiskonna hüvanguks. suur tänu teile, proua, ütleb esimees. ja järgmisena saab sõna roheliste nimel. Eh, härra Raimond Ehm, tahaksin öelda, et digitaalne turg on ehm, järgnevatel aastakümnetel, ehm, on digitaalne ühiskond oluline raamistik ja see tähendab seda, et peaksime rohkem mõtlema selle peale, kuidas see kõik mõjutab ühiskonda, mitte ainult kasumi peale. ma mõtlen siin näiteks geoblokeerimise peale kus äh, e-, esimesed ettepanekud olid paremad kui kompromissid. me peame äh, tegelema geoblokeerimisprobleemiga, peame ligipääsu äh, garanteerima ma sooviksin viidata ka, ka veel kahele probleemile, mis väga mõjutavad ühiskonda, kõigepealt naiste väestamine, seda peaks arvesse võtma, tuleks arvesse võtta Naisõiguste Komisjoni poolt esitatud muudatusettepaneku digitaalne ühisturg saab eh, mõjutada seda küsimust ning see küsimus tuleks sisse viia lõppraportisse samuti puudutab see muudatusettepanekuid, mis puudutavad puuetega inimesi. peame äh, suutma välja pakkuda lahendusi ning äh, mitte ainult võimaldama, parandama turule ligipääsuvõimalusi teatud ettevõtete jaoks, vaid kogu ühiskonna jaoks. Need äh, on meie jaoks olulised kompromissettepanekud minu meele-, meie meelest see äh, raport pisut äh, läheb praegu vales suunas. Thank you very much. suur tänu ning nüüd sooviksin EFTD äh, fraktsiooni kolleegidele sõna anda Marko Tuulo IMCO komisjonist. suur tänu, esimees. mina sooviksin samuti tänada ta kolleege tubli töö eest, selle eest, et äh, suudetakse äh, kokku viia väga paljud erinevad äh, seisukohad. loodetavasti selline sidusus ei haihtu, vaid see pigem tugevneb. sooviksin rõhutada ülekutskutset, mille ma olen juba ühe korra välja öelnud see puudutab äh, usaldust kui väga olulist osa digitaalmajandusest. see on oluline alus selleks, et äh, ühisturg saaks äh, tõhusalt toimida. ning selle tekstiga, mida me praegu välja töötame, on kõige tähtsam on selle juures see, et kodanik tunneks ennast turvaliselt, rahulikult isegi kui tema käes on head vahendid, kui ta ei tunne usaldust, siis ta ei eh, tunneta mitte mingisugust soovi kõiki neid uusi algatusi kasutada. selleks, et ta neid aga kasutaks, peaksid eh, kodanikud olema teadlikud eh, kõigist võimalikust, võimalustest, nad peaksid teadma hästi, mida see raamistik endast kujutab ja praegust raamistikku ei saa mingil juhul nimetada tõhusaks, ma juba e, ütlesin selle korra välja e, ja seda võeti teatud määral kuulda, sest praegused e, ettepanekud on lisatud ühte uude lõiku. arvan, et me peaksime midagi Mm, tõhusamad tegema, et äh, meie äh, tegevus oleks pisut käegakatsutavam, selle asemel, et me äh, räägiks ainult erinevatest instrumentidest, peaksime ehm, välja töötama käega katsutavate võimaluste nimekirja, mis suurendaks äh, Ehm, usaldust selle vastu, et me oma püstitatud eesmärgid ka saavutame. ja järgmine kõneleja, eh, härra Borrelli, eh, mina eh, kui fraktsiooni aseesimees tean, kui väga raske on saavutada kokkulepe erinevate fraktsioonide vahel, sellega seoses ütleksin, et proua pro, Kallas ja Kevhart on teinud ära tubli töö ning sügav kummardus äh, sellest, mis nad äh, teinud on. ja ähm, meie fraktsioon äh, teeb kõik selleks, et koostataks raport, mis suudab olla võimalikult avatud, võimalikult globaalne ning loomulikult iseloomult ka optimistlik. oleme veendunud selles, et digitaalse ühisturu loomiseks on vaja eelkõige mõelda kodanike peale ning digitaalne kodakondsus, aktiivne osalemine, e, meie jaoks on need punktid, mis on äärmiselt tähtsad. siin on ka selliseid punkte, mis on sama olulised meie jaoks, e, näiteks investeering taristusse, samuti garanteerida ligipääs lairibaühendusele kõigi jaoks, seda ka ehm, äärealadele, maapiirkondadele, VKE-de toetamine. meil on vaja neile uusi kauple-, ärivõimalusi luua, ehm, uusi võimalusi luua kõigi nende jaoks, kes soovivad revolutsiooni ära kasutada, digitaalrevolutsiooni ära kasutada. praegusel hetkel kasutatakse interneti müümisvahendina. peame kasutama ära kõiki võimalusi. see on äh, uus, äh, uus, tohutu uus võimalus kõigi VKE-de jaoks. arvame ka seda, tuleb arvesse võtta, kui olulise on strateegiliselt äh, digitaalse ühisturu loomine selleks, et äh, luua uusi töökohti, innovaatilisi töökohti. see on möödapääsmatu ja selleks tuleb teha veel jõupingutusi. et olla võimalikult edukad ja esitada võimalikult ambitsioonikas äh, raport. mõned ütlevad et eh, peab vähem ootama, meie arvame, et oleme alles algfaasis ja tuleb oodata vaid võimalikult palju. kokkuvõttes ei jää keegi rahule. proua Barbara Kappel ENF-ilt. ma tänan, härra esimees, minagi tahaks tänada mõlemat raportööri väga tubli töö eest ja et selle eest, et te olete tõesti väga selle keerulise teema kolmekümne kaheksasse kompromissettepanekusse surunud ja väga hea ülesehituse saavutanud jah, ja ollakse üsna ühel meelel selles, et digitaalne äh, muutus, kui see vaja, vormitakse regulatsiooniks, siis on vaja toetada sellega konkurentsivõimelisust ja ettevõtlust, ettevõtjaid ja kasutada seda potentsiaali, mis digitaalvaldkonnal on majanduse jaoks ja tööhõive suurendamise jaoks jah, terve rida küsimusi on veel avatud ja loodetavasti need äh, ka selguvad ja meie jaoks on kolm punkti kõige tähtsamad, üheksateistkümnes lõige, eriti mis puudutab erainvesteeringuid, üheksateist A räägib avaliku sektori eh, investeeringutest, üheksateist ja kakskümmend eh, eh, räägivad ex-ante regulatsioonist, oligopolidest ennekõike Eh, juba enne telekomi paketi läbivaatamist ja kolmkümmend räägib e-valitsusest. tähtis on, et oleks diskrimineerimisest vaba juurdepääs ja valikuvõimalus kõikidele tarbijatele tagada, eriti eh, kaitsetutele tarbijatele. üheksateist, infrastruktuur ja erainvesteeringud meie arvates on väga tähtis, et eh, infrastruktuur püsiks konkurentsivõimelisena ja Äh, investeeringud sellesse on vajalikud, aga hetkel on tekst liiga staatiline meie silmis ja mitte investeeringute sõbralik. võib-olla peaks siin äh, rohkem rääkima sellest, mis positiivselt mõjutab investeeringuid infrastruktuuridesse. nüüd oligopolid. meiegi arvates ei ole need kuskil äh, soovitavad mitte üheski majandussektoris ja eksante reguleerimine nagu telekomi turgude puhul äh, praegu paneb suure koorma telekomi ettevõtjatele ja tekitab ka ebakindluse ja meie arvates äh, peaks sedagi käsitlema siin dokumendis, eriti pidades silmas telekomi paketi läbivaatamist. eesmärgiks peaks olema tõesti vajadus eh, kommunikatsiooni järele, mis Euroopas on endiselt, eh, seda rahuldada. ja tähtis on regulatiivne raamistik üle kontrollida ja luua stiimulid, et meil oleksid uued ja kiiremad eh, võrgustikud ja sellest tuleb investeerida ja viimane asi, valikuvabadus lõpptarbijatel ka maapiirkondades peab olema füüsiline juurdepääs aga see peab olema diskrimineerimisest vaba. Oh. suur tänu kõikidele kolleegidele eh, suurepärase arutelu eest. ja nüüd ma annan sõnajärje eh, juhatamiseks kolleegile proua Vicky Fordile um.. suur tänu. jah, need, kes andsid märku, kokku on kirjas, ma loen ette. Lucy Blanco, Olga Shenilova, Ann Zander, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody and then the commission. If there's any... ja komisjon kõige lõpus, kas, kui keegi veel soovis, siis andke märku. Äh, kolleeg Caponi kõigepealt, sest tema on olnud Äh, raportööriks libekomisjoni poolt okay.. ma tahan tänada äh, selle raporti raportööre väga suurepärase töö eest ja loodetavasti see töö jõuab lõpule järgmisel nädalal. tahan öelda, et meie hääletasime eile libekomisjonis oma osa üle ja oma panuse üle sellesse raportisse ja ma arvan, et äh, lahendus on tasakaalus. jah andmekaitse, eraelu puutumatus, põhiõigused on käsitletud ühelt poolt, teiselt poolt äh, samal ajal. me loome tasakaalu põhiõiguste ja ettevõtluse arenduse vahel ja loome võimalused andmetöötluseks ja ka uus vaade on siin turbele. nii et äh, meie panus on oluline sellesse teie raportisse ja ma loodan, et kohtlete seda tõsiselt äh, niipea, kui te selle saate ja et see oleks kenasti kajastatud äh, lõppversioonis teie raportis äh, ja artiklis viiskümmend neli. ja viimane märkus puudutab platvorme. jah, kõik peab olema ka tulevikus vettpidav, tulevikukindel nii-öelda. ei tohi liiga kitsendav olla tuleb mõista jah, milline on platvormide eripära. väga palju saite, väga palju öö, vorme on ja ei saa ühtset definitsiooni välja pakkuda ja kui nii lähenetakse asjale, siis sünnib ka hea kompromiss, ei ole vaja võidelda platvormide üle. me ei taha olemasolevaid platvorme ju hävitada. Jose Blanco Josep Blanco. Eh, Jose Blanco, suur tänu teile suur tänu kõigile raportööridele, kes seda keerulist küsimust puudutanud on. kõigepealt eh, tahaksin rääkida võitlusest digitaalse lõhe vastu, mis on äärmiselt oluline selleks, et ära hoida ühte suuremat ohtu, suurematest ohtudest, ehk siis seda, et kollektiivid ja piirkonnad jäävad sellest arengust välja ning eriti eh, puudutab see piirkondi, kus, eh, mis jäävad inimtühjaks ja kus eh, enamus elanikest on üle seitsmekümne aasta vanad. teiseks puudutab äh, see olukordi, mis on seotud diskrimineerimise ja tagakiusamisega. Äh, eriti puudutab see kompromisse seitseteist ja kaheksateist. kompromissis kaheksateist soovitatakse um, um, uurida, äh, kas ähm, teatud blokeerimisotsused võivad rikkuda Euroopa konkurentsi määrust ning mina arvan, et kui õigustamatu blokeerimine kui tegemist on õigustamatu blokeerimisega, siis eh, ta ei saa olla eh, Euroopa normidega kooskõlas. teiseks eh, IP aadressi, IP aadressi Äh, puhul me võime rääkida äh, autoriõigustest, mis kehtivad mõnes liikmesriigis, teistes aga mitte. ning samuti geoblokeering, äh, öeldakse, et see, see aitab kaasa piraatlusele, see on liialdus. see on sama hea kui ähm, vabandus, vabandada piraatlust. piraatlus tähendab seda, et reegleid ei täideta nagu ma ütlesin, blokeering on teatud määral õigustatud, kui äh, Eh, tegemist on näiteks tootjate müügiga, mis eh, eh, ei vasta autoriõigusele. praegusel hetkel, kui tegemist praegusel hetkel otsustaga, mille puhul piira, piirangud on õigustamata. sellega seoses minu meelest on vaja nende kahe artikli puhul need uuesti üle vaadata. Olga Šenlova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 kompress-, kompromissi, mis puudutab juurdepääsu kõikidele kodanikele. ja peab silmas pidama seda, et just vanemate inimeste hulgas on väga palju kodanikke, kes ei saa või ei taha kuuluda e-ühiskonda. mina olen sotsiaalse kaasatuse poolt ja universaalse juurdepääsu poolt kõikidele äh, kodanikele. me peame samas jätkuvalt pakkuma avalikke teenuseid reaalses maailmas, peab olema võimalik käia arsti juures, et võtta sealt ravimiretsept e, ja saama avalikke teenuseid e, ka füüsilises maailmas ja see kõik peaks jääma raportisse. nüüd lõige kuusteist ja asukohapõhine piiramine, geoblokeerimine. ma arvan, et see tuleb seada võrdsetele alustele. ebaõiglane hinna alusel diskrimineerimine või eh, eh, ebavõrdne juurdepääs geograafiast tingituna eh, on midagi, mis ei eksisteeri ainult digitaalmaailmas, vaid ka reaalses maailmas ka volinik Jurova, kes käis meie komisjonis, viitas sellele. ja eeskirjad online ja offline maailma jaoks peaksid olema ühesugused, siin ei tohi eristut-, eristada neid kahte ja olen nõus oma kolleegidega ja äh, keelt äh, geoblokeerimisel ei tohi olla erandiks. ja kolmas äh, Äh, märkus on transpordikomisjoni äh, poolt, mina olin seal raportööriks ja ma arvan, et me koostasime transpordikomisjonis suurepärase arvamuse, mis tuleks ka inkorporeerida raportisse. Äh, ma loodan, et see nii juhtubki ja veel kord tänu suurepärase töö eest. Is... järgmine on Sander Rahvaparteist, ITRE komisjonist yes.. La... suur tänu, proua esimees. ma tegelikult sõna ei soovinud, aga kuivõrd teie selle mulle juba andsite, siis ma hea meelega seda ka kasutan, seda võimalust. nii et suur tänu paari sõnaga ma tahaksin äh, tänada mm, meie kaasraportööre selle töö eest, mille nad on juba ära teinud, äh, aga suur tänu ka selle eest, et viite selle töö lõpuni. paari sõnaga räägiksin endast ka, ma olen tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni liige ja minu meelest on oluline selles kontekstis mõelda kahele asjale. kõigepealt et äh, digitaalne ühtne turg võib pakkuda teatud äh, hulga võimalusi äh, meie töövõtjatele, mida muidu võib-olla neile ei avaneks. ma mõtlen peaasjalikult maapiirkondades elavatele inimestele, aga meie sõnastus muidugi tööhõivekomisjonis on natukene laiem, aga oluline on see, et ka neid töövõtjaid tuleb koolitada, et nendel oleks digitaalne pädevus aga rõhutaksin veel ühte punkti, mis on natukene üldisem ja võib-olla puudutab äh, täpsemalt ITRE komisjoni, nimelt veebiplatvormid. mulle väga meeldis Philippe Juvani mõte vastutuskohustuse kohta ma mõtlen siin praegu näiteks sellele võimalusele, et veebiplatvormid võtaksid endale kohustuse kohelda oma kliente, kelleks on tihti VKE-d õiglasemalt, nendel ei ole võimalust ennast võib-olla kaitsta, tuleks kohelda VKS-id õiglasemalt ja läbipaistvamalt. Need olid siis nüüd mõned äh, seisukohad, mille ma tahtsin teiega jagada. suur tänu, proua esinaine. Ah, loen veel ette, kes siin nimekirjas on. sekretäriat koostas seda. Gunnar Hokmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas and Claire Moody. Would anybody else? kas veel keegi sooviks sõna? hästi. Liisa. Jaakonsaari, who is not here. ta ei ole kohal. siis Gunnar Hokmark. suur tänu, siis ma võin ka tema aja ära kasutada. tahaksin kõigepealt tänada raportööre, see oli väga keeruline ülesanne ja kaasesimees äh, Jerzy Puusek on ikka jälle öelnud, et äh, keegi ei ole rõõmus lõppkokkuvõttes, aga see on vale lähenemisviis, kõik peaksid olema rõõmsad tulemuse üle, et kõige tähtsam on see, kui kõrgele me lati seame, mida me tahame saavutada ma arvan, et me suudame igal juhul ellu jääda digitaliseeritud majanduses, aga kas me, küsimus on selles, kas me tahame olla juhi rollis või mitte ja ma mõtlesin kompromisside üle järele, ilma väga põhjalikult seda oleksin teinud ja ma tunnen, ja võib-olla ma ei ole päris õiglane, kui ma ütlen, et eh, tahame rohkem nagu piirata tagajärgi ja muudatusi, kui et sillutada teed uutele võimalustele. ma arvan, et Euroopa, eh, mis on kõige dünaamilisemaid ja suuremaid majandusi, eh, mitte keegi ei saa meist rohkem kasu digimajandusest aga meil on vaja tagada, et me oleme juhi rollis, kõigepealt 5G vallas. 5G tähendab seda, et äh, toimub äh, normaliseerumine, industrialiseerumine internetis või äh, jah, 3G oli digitaliseerumine, nüüd toimub suur samm edasi, Euroopal on tohutu võimalus. ja kui me seda ära ei kasuta kui me ei ole liidriks spektri vallas, kui me käibemaksudega asja korda ei saa, siis me peame toetama üleminekut digimajandusele e, e-raamatut, kui meil on väga palju, hakkame reguleerima platvorme, platvormid ju kogu aeg arenevad, kui me piirame, kitsendame, siis me kitsendame nende võimalusi ja ma küsin meie raportööridelt järgmist. Jersey'le vastu seistes tahan öelda, et meil on vaja kõik Äh, õnnelikuks teha. sest kui me ei suuda latti võimalikult kõrgele seada, kui me ei ole piisavalt auahned, siis teised äh, võtavad meie koha, on esimeses, teise ja kolmandas, äh, kolmandal kohal ja meie oleme seal neljandad. selle üle ma sugugi rõõmus ei oleks, me peame olema ikkagi kõige esimesed ja siis on kõik rahul väga hea, number üks. Dan Dalton. ma tänan. suur tänu ka variraportööridele, teiega olete teinud suurepärase töö ära, arvestades kui palju muudatusettepanekuid oli ja kui palju inimesi sellega tegeles, see alati muudab asjad keeruliseks. paljuga olen ma rahul, aga mitte kõigega, nagu öeldud. jah, mul on probleem usaldusmärkide osas ja ma arvan, et mitte komisjon ei peaks seal tagant tõukama, vaid sidusrühmad ikkagi ja Ühendkuningriigis oleks kindlasti selline Euroopa Liidu eh, eh, usaldusmärk mingit usaldust ei tekita. nüüd eh, jah, geoblokeerimine, portatiivsus peab olema legaalselt ostetud sisu puhul, aga see peaks olema liikmesriikide pädevuses, kõik tehniliselt on võimalik, meiegi koosolekud kantakse kogu maailmas üle, nii et tehniliselt siin mingeid kitsendusi ei ole. aga on vaja võidelda piraatluse vastu nüüd Eh, nüüd pilvandmetöötlus, eh, jah, siin ikkagi on Euroopa kindlustega tegemist ja see on vale lähenemisviis. nüüd tarbijaõigused, ma olen nõus sellega, mida Viki enne ütles. ma olen mures diskrimineerimise pärast, eh, materiaalsed kaubad, mida ostetakse kas online või offline, siin on diskrimineerimine, järgmisel ajal läheb siin väga kuumaks, nüüd spekter. ma arvan, et on vaja parandada koordineerimist, aga mitte harmoneerida spektri küsimus, see on subsidiaarsuse teema. aga peale tubli-tubli töö ma arvan, et siiski üks asi on siin puudu ja Gunnar Hockmark just ütles, see tegelikult ei käsitle internetitarbijate muresid, vaid see on vana lähenemisviis, jätkuvalt me siia tahame sisse oma poliitilisi dogmasid, aga maailm on juba edasi liikunud ja me ei saa seda džinni pudelisse tagasi ajada, isegi kui me mõnel puhul seda üritame nii et üldjoontes me oleme parimad teinud, aga tähtis on, me kasutaks ära digimajanduse tulemused ja kui me seda ei tee, siis see on vale tee. Ants Naskoga. Thank you very much, raportöör, I am very excited and uh, ma tänan, ütleb härra Kouga, ma olen väga erutatud sellest. Äh, jah, ma arvan, et siin on sündinud suurepärane kokteil sotsiaalliberalismist. Äh, jah ma soovin teile, et see kõik hakkaks toimima, sest see on väga tähtis teema. jah, Saksamaa kogemus ja Eesti kogemus ja Saks-, kirglikkus, kõik see paneb asja toimima, sest kui, kui, kui see asi ei hakka töötama, siis ei ole meil Euroopas võimalusi, need on võimalused just noortele inimestele, mis siin on. ja jah, kõik võidavad sellest kõik Euroopas peaksid võitma sellest. ja võimalus on täiesti olemas. meil on vaja tugevamat sõnastust. näitama peame, et Euroopa on avatud innovatsioonile ja öö, ühistarbimine on tulevik, las inimesed tarbivad ühiselt, platvormid on meie tulevik, nad on olemas, need platvormid, inimesed armastavad neid, muutkem nad õnnelikuks, las need platvormid siis äh, Äh, toimivad. las ka digitaalne ühtne siseturg toimib. jah, saadetistega on probleem. mõnikord on asi liiga kulukas. tehkem siis kompromisse, lükakem asja tagant. las ettevõtted tulevad meile appi ma ei usu, usu ka usaldusmärke, inimesed ei usalda neid üldse, meie hääletajad ei usalda neid, nii et ärgem liiga koondagem tähelepanu sellele usaldusmärgile, see ei olegi nii oluline, aga oluline on see, et asjad toimiksid hoopis. mida rohkem öö, äh, tõkkeid meil on, seda vähem asjad toimivad. nii et pangem asjad toimima ja tagagem, et kõik võidavad. Claire Moody Claire Moody. suur tänu. jah, tänan järjekordselt raportööre ja variraportööre selle Heraklest jõupingutuse eest, mis on tulnud teha. ja loodetavasti õnnestub kõik kompromissid ka sõlmida. nüüd konkreetne kompromiss kakskümmend kaks A vajadus, et ressursid peavad olema eraldatud agentuurile. jah, üldjoontes võib seda tervitada. nüüd äh, need märkused, mis juba kõlasid, nende kohta tahaks öelda, et väga-väga vajalik on mõista, et digitaalne ühtne siseturg tähendab seda, et me ei räägi inimestest ainult kui tarbijatest, vaid see kõik mõjutab ka inimesi kui kodanikke laiemalt ja see näiteks kompromiss üheksateist A, kus räägitakse investeeringute vajadusest, et tagada ühesugune juurdepääs lairibavõrgule kõikjal. aga peale selle digitaalne kaasamine peab ka ette nägema võimaluse juurde pääseda oskustele ja need ei ole ainult traditsioonilised kooli või ülikooli poolt pakutavad oskused, vaid kogu tööelu kestel omandatavad. ja lõpetuseks. digitaalne kaasamine tähendab ka juurdepääsu tööle, et oskused võimaldavad inimestel töötada digitaalsel ühtsel siseturul ja kui nad juba seal töötavad, siis neile peavad tõesti ka kohalduma samad kaitsemeetmed eh, ja olema iseenesestmõistetavad, eh, nii nagu nad on muudes valdkondades. Sean Kelly uh,. väga lühidalt. viimased neli sõnavõtjat eh, rääkisid mõttekamalt kui varasemad neli ja Connor äh, jah, ütles, et me tõesti saame inimesed äh, õnnelikuks teha. ja tarbijate ja ettevõtete puhul äh, ei peaks siin olema mingit erinevust, kui ühed on õnnelikud, on teised ka õnnelikud. kui te kaitsete üksikisikuid, siis te sellega aitate kaasa ka arengutele, mis võimaldavad üksikisikul kasu saada. hetkel olen ma ITRE raportöör andmekaitse määruse teemal ja väga pikka aega me oleme juba tegelenud sellega, meil on vari raportööride kohtumised ja kolmepoolsed loodame jõuavad lõpule jõuludeks, aga täna ma esitasin ühe küsimuse, kui me käsitlesime teadusuuringuid, ma küsisin, kas teadusuurijad on rõõmsad selle ettepaneku üle sest kui nad ei ole, siis me ei suuda oma ettepanekut täita, eesmärgil ette kolm protsenti eraldada teadusuuringutele. nii et see, mis Gunnar ütles ja teisedki pälvivad minu toetuse. sest meil on vaja regulatsiooni, mis hoiab meid esimesel kohal, me ei taha olla teised, vaid esimesed ja me saame sellega hakkama. nüüd saab sõna komisjon ja siis kaks raportööri. aga meil on veel pisut rapor-, aega, kui mõni variraportöör eh, ei saanud enne sõna, siis võib-olla pärast komisjoni eh, võite üritada. komisjon, palun, paar märkust uh, suur tänu, proua esimees, äh, austatud saadikud, mul on üks üldine märkus ja kaks konkreetsemat märkust kõigepealt äh, me hindame väga kõrgelt seda, et kompromiss muudatusettepanek viitab ühtsetele reeglite kogule asi digitaalse ühtse turu puhul on selles, et see on väga killustunud, meil on kakskümmend kaheksa erinevat äh, reeglistikku ja kui me tõesti tahame välja ühen-, ehitada ühtse turu, siis peaks ka reeglid olema kõigi jaoks samad ja see tähendab hoopis teistsugust lähenemist seadusandlusele muidugi siin kojas, aga ka nõukogus tuleb mõista seda, et miinimumharmoneerimine ei vii meid digitaalse ühtse turuni meil ei tohiks olla kakskümmend kaheksa pluss üks erinevat reeglistikku, vaid kahekümne kaheksast peaks saama üks. esimene ettepanekute äh, pakett äh, on tulemas üsna varsti, eks praktika näitab, äh, kui tõhusad need ettepanekud on ja varsti seda me näeme ja tegutseda tuleb kiiresti, kui me tahame olla number üks, siis tuleb kiiresti joosta me peame tagama selle, et me oleme ka äh, siis esimesena kohal. me peame seadusandlust äh, tagant utsitama ja komisjon kavatseb e-, esitada väga fokusseeritud ettepanekud ja see peaks andma seadusandjale võimaluse ka kiiresti tegutseda, aga nüüd need kaks konkreetsemat märkust. kõigepealt asukoha piiramine kompromissettepaneku puhul tundub, et parlament arvab, et äh, kui artikkel kahe, kahtekümmet teenuste direktiivis paremini rakendada, siis saame me asukoha piiramisest äh, lahti ja e-kaubanduse direktiivi rakendama. komisjon aga arvab, et meil on vaja seadusloomelist meedet selleks, et äh, geoblokeeringust, mis ei ole põhjendatud, lahti saada artikkel kakskümmend, selle rakendamine on väga oluline ja ka konkurentsiseadusandluse rakendamine on oluline, kuid sellest iseenesest ei piisa selleks, et äh, asukoha piiramine ära hoida. ja loomulikult me toetame, et parlament seda seadusandlikku ettepanekut ka toetaks, aga praegu selles raportis äh, te ei ole seda väga selgelt välja öelnud. Te ei ole välja toonud, et seadusandlik instrument oleks siin vajalik ja kohane ja siis veel on suur erinevus audi-, audiovisuaalse materjali puhul selle asukoha piiramisega võrreldes teiste mm, kaupadega, mida saaks internetis osta, kuid mis lähevad asukoha piirangu alla. ja viimane märkus, veebiplatvormid, me tahaksime vältida seda, et tekib selline mulje, et mm, seal kusagil on platvormid, millega tuleb midagi ette võtta kui me vaatame ühenduse seadusandluse suuremat osa, siis veebiplatvormide küsimus on kogu aeg üleval. telekomide puhul võrdsed võimalused veebiplatvormidele audiovisuaalse turu seadusandluses sees, omandiõiguse küsimused, küberjulgeolek, asukoha piiramine, kõikides nendes aspektides räägitakse ka veebiplatvormide rollis ja, rollist ja, ja jääks justkui nagu mulje, et platvormid on reguleerimata, ei ole nii, nad on reguleeritud, nendega võetakse, need võetakse arvesse, kui me räägime olulistest äh, seadusloome osadest. suur tänu! suur tänu, äh, kui lubate, siis enne, kui sõna saavad meie raportöörid, tahaksime teha veel ühe märkuse. enne kui äh, me läheme hääletuse juurde, esitavad teised komisjonid veel oma arvamused ja nendega tuleb teha ära ka suur töö. ja lisaks sellele on veel kaks seadusandlikku ettepanekut, millega tegeleb parlament juba praegu, üks nendest on andmekaitseseadusandlus, sellele on viidanud paljud kolleegid, kuid lisaks sellele ka võrgu ja info äh, turbe äh, direktiiv, kui ma variraportöörina sõna võtsin, ma selle jätsin välja, kuid ma ütleksin, et äh, mis puudutab küberturvalisuse alast tööd, seal on väga paljud need teemad, millest täna on siin juttu olnud, kaetud. ja ma loodan, et äh, seal nad leiavad selles direktiivis lahenduse. nii et võib-olla meil õnnestub need asjad omavahel kokku viia oleks kena, kui äh, kõik dokumendid oleksid kaasajastatud. kes nüüd esimesena sõna saab siis? proua Gebhardt, kas te võtate esimesena sõna või proua Kallas? proua Kallas. suur tänu ja suur tänu kõikide nende märkuste eest. tooksin välja mõned teemad. kõigepealt perek komisjon ka ütles, et väga paljudes valdkondades äh, on see probleem, et ei nähta lihtsalt suuremat pilti ja kehtivad kakskümmend kaheksa erinevat reeglit. Perekis äh, tahtsime me, et keegi vaataks üle selle Euroopa vaatevinklist, aga me oleme nüüd selle sõnastanud niimoodi, et me tahame pereki rolli suurendada ja ei taha luua mingisugust uut järelevalveasutust. nüüd veebiplatvormid, äh, mul on väga kahju, et härra Juvin on lahkunud saalist. ta ütles, et me peaksime olema number üks äh, ka digitaalmajanduse kontekstis aga mida ei tohi unustada, on see, et veebiplatvormid vahendajatena on mänginud väga suurt rolli digitaalmajanduses. nii et kui me toome suurema vastutuskohustuse sisse vahendajate jaoks, siis tegelikult me vähendame sellega digitaalmajandust, kuivõrd nemad on vahendajad ja lubavad firmadel pakkuda oma teenuseid kui nende kohustuskoorem on suurem, siis see tähendab seda, et on vähem ettevõtteid, kes turul tegutsevad. see on minu meelest väga oluline punkt, seda tuleks mõista. ja veel, mida ei tohi unustada, on see, et platvormid ei puuduta sugugi mitte ainult kultuurilist sisu, on ka teisi veebiplatvorme. Neid on väga-väga erinevaid ja loomulikult äh, hoolekandekohustus äh, tuleb tagada, ma olen teiega nõus, aga on erinevus hoolekandekohustuse ja suurema vastutuskohustuse pealepanemise vahel. sest et äh, platvormid lihtsalt hakkavad siis riske vältima ja, ja vähem tuleb ettevõtteid turule naiste päästamine ja juurdepääs kõigile, meil juba on lõiked sees selle kohta. ma olen täiesti nõus, et need äh, teemad tuleb arvesse võtta. ja nüüd ülekantavus, see oli äh, juuri pädevuses ja ootasime nende ettepanekuid, aga oleme loomulikult täiesti nõus äh, sellega, et et ähm, ostetud kauba sisu peaks olema ülekantav ja asukoha piiramine, see geoblokeering, osalt jah, oli see juurikomisjoni pädevuses, aga teisalt palusime me täiendada e-kaubanduse raamistikku. see tähendab seda, et äh, geoblokeering, kui see ei ole õigustatud, peaks lõppema et enamus punktides mulle tundub, et me oleme nõus ja olen täiesti nõus sellega, mida öeldi positiivse, positiivse lähenemise osas, mida pakub öö, digitaalne majandus. me peaksime sellele rõhuma ja mitte nii palju rääkima sellega kaasnevatest riskidest. suur tänu. proua Gebhardt, palun. härra Puusek äh, läheb varsti vastuvõtule, aga härra Puusik ütleb, mul on kaks tundi veel aega. proua Kepart, suur tänu, ma üritan tõesti teha lühidalt. aga ühte asja tahaksin kohe alguses öelda, ma ei arva, et meie ülesanne on võidelda selle eest, et inimesed, kodanikud või parlamendisaadikud oleksid õnnelikud. selle eest peavad nad ikka ise hoolt kandma, igaüks on oma õnne sepp Äh, me ei saa ju äh, mingisugust definitsiooni äh, välja mõelda õnne jaoks, iga inimese jaoks on õnn, õnn midagi erinevat, nii et sellest arutelust me peaksime hoiduma. oluline on see aga, et me mõistaksime seda, et digitaalse maailma poolt pakutav innovatsioon pakub meile metsikuid võimalusi ja me peaksime seal nendest võimalustest kinni haarama, see on selge ja need võimalused äh, loomulikult äh, on seotud äh, meie majandusliku tulevikuga ja me tahame olla maailmas number üks, see on meie kindel eesmärk. kuid ühte ma tahaksin siinkohal veel selgitada, me räägime siin tegelikult medaljoniga, millel on kaks külge. kõigepealt positiivne osa, teine külg räägib aga riskidest, mis selle poliitikaga kaasas võivad käivad ja meie vastutustundlikud poliitikud ei saa ju öelda, et me keskendume ainult positiivsele. peame ikka välja tooma ka probleemkohad, kus tekivad raskused ja sellepärast me ju siin oleme, et need probleemid lahendada. ja jõuan siit selle probleemini, millest rääkis proua Ford, nimelt äh, seitse, kaheksa, üksteist ja üheksateist lõiked. nimelt see räägib äh, samadest äh, müügiõigustest äh, offline'is ja online'is ja selles osas me oleme ju kõik nõus, et reeglid peaksid olema samad. ja re-, ja kompromissettepanekutes peaaegu kõik fraktsioonid sellesisulise seisukoha võtsid ja ainult on sellele vastu liberaalid. kõik teised fraktsioonid on selgelt öelnud, et me tahame, et samad reeglid kehtivad äh, veebikeskkonnas ja tavakeskkonnas ja seega ei saa kompromissis olla mitte midagi erinevat. kompromisside puhul nii ongi, et enamus otsustab, mis seal kompromissis sees on. see on äh, läbirääkimistel ikka nii ja see ongi äh, selle kompromissi aluseks ja mul on tõesti väga kahju, et liberaaldemokraadid neid äh, Äh, lõikeid äh, toetada ei saa või seda kompromissi toetada ei saa. aga nii on. mis nüüd puudutab kompromissi asukoha piiramise osas, see on ka raske küsimus. ka siin me peame väga selgelt äh, mõistma, et tuleb eristada geoblokeering meediasektoris, televisioon, videod, kino filmid ja nii edasi ja siis e-kaubanduse osa, mis tähendab tegelikult hoopis täiesti teist valdkonda ja tuleb neid kahte valdkonda eristada ja seega peavad nad olema sees ka erinevates lõigetes, kus äh, selgelt peab tooma välja, et siin peab kehtima siis äh, vastavalt olukorrale erinevad õigused, sest kui ma näiteks ostan endale televisiooni, ei pea ma ju nii muretsema autoriõiguse pärast aga pean selle eest muretsema küll siis, kui ma ostan näiteks mingi video ja need on asjad, kus tuleb hakata tegema, e, e, tõmbama eraldusjooni. aga mitte selles osas, et kas see toode ostetakse veebikeskkonnas või mitte ja nüüd artikkel kakskümmend teenuste direktiivist. see võib meil olla abiks paljudes valdkondades, aga sugugi mitte kõigis ja siin tuleb äh, täpsemalt äh, vaata, võtta vaatluse alla ka konkurentsiõigus, kas see aitab meid, eriti veebiplatvormide osas, äh, kuidas seda reguleerida kuidas see käib koos võrkude neutraalsuse põhimõttega, et kõigil oleksid sarnased võimalused olgu tegemist äh, VKE-dega, kes alles alustavad oma tegevust, et kas nendel on ikkagi samad äh, õigused võrkudes äh, kui seal juba mm, koha leidnud ettevõtted? Need on tõesti ettevõt-, küsimused, millele tuleb äh, otsa vaadata ja millega tegeleda ja neid sugugi mitte kõrvale lükata. jah, me tahame arengut, aga me peame tagama ka selle, et äh, meie toetame äh, väikeseid ettevõtteid ka, et väiksemad riigid ja väiksemad ettevõtted saaksid sarnased juurdepääsu, sarnase juurdepääsu, sellepärast meil reegleid ongi vaja ja loomulikult teame me seda, mida on teinud FAM komisjon mida on välja toodud äh, vähem soodsas olukorras olevate inimeste jaoks, puuetega inimeste osas, mis on öeldud, need on tähtsad teemad ja sellega tuleb tegeleda. ja suur tänu sellega seoses väga heade ettepanekute eest, mille on esitanud erinevad komisjonid. ja ma tõesti loodan väga, et meil õnnestub viimased kompromissid ka veel sõlmida, nii nagu õnnestus sõlmida esimesed, oleme teinud palju tööd selle kallal, kavatseme seda tööd jätkata ja ma arvan, et äh, meil õnnestub äh, kokku panna tõesti hea tekst. isegi kui äh, me ütleksime, et kui ma üksinda oleksin selle kirjutanud, siis see näeks hoopis teist nägu välja. nii ongi aga poliitikas, kuid tegelikult ma olen üsna rahul sellega, kuidas fraktsioonide vahel koostöö on sujunud ja ma arvan, et see, mis on tänaseks juba lukus, sellele võime meie ka käe alla panna, suur tänu. suurepärane. suur tänu kõikidele nendele inimestele, kes seda arutelu siin pidevalt kuulasid ja kes panustavad sellesse kompromissprotsessi, see teema on erakorraline, erakorraliselt keeruline, kompromisside leidmine on raske, suur tänu sekretäriaat, sekretäriaadile, meie assistentidele. huvitav arutelu äh,, väga palju asju, väga palju üksikasju tuleb veel lahendada ja lähenen asjale äärmiselt praktiliselt meelestatult tuletage inimestele meelde, et me hääletame neljateistkümnendal detsembril. neljateistkümnes detsember Strasbourgi nädala esmaspäeva õhtul. ja ma tean, et teinekord saadikud jäävad hiljaks Strasbourgi jõudmisega. hääletama peaksime praeguse ajakava kohaselt kell üheksateist null null esmaspäeva, neljateistkümnenda õhtul. palun kontrollige, et teie saadikud kohale jõuavad palun kontrollige, et nad kell üheksateist null null oleksid kohal ja juhul, kui tekib tehnilisi probleeme, andke teada. Sean Kelly soovib sellest asjast rääkida veel. härra Kelly. iga kord, kui me oleme esmaspäeva õhtul Strasbourgis hääletanud, siis tavaliselt kuskil kell kakskümmend üks null null, miks seekord siis üheksateist null null? väga paljud saadikud on ju alles teel Frankfurdist tulla ja nii edasi. Äh, liiklus on tihe, kell üheksateist null null väga raske jõuda. Äh, lepime asjas kokku hiljem, rääkige oma koordinaatoritega see asi läbi ja võtke meiega ühendust nii kiiresti kui võimalik ja siis lepime kokku uues ajas ma tean, et mõned komisjonis, kui nad on esmaspäevati hääletanud, siis nad on alustanud hiljem aga siis see läheb ikka väga pikaks äh, saadikute jaoks. Jerzy Puusek. no võib-olla hakkaks äh, kell kakskümmend kolmkümmend pihta või kell kaheksa kuni südaööni. no lepime koordinaatoritega selle asja hiljem kokku, aga kallid sõbrad, ma tahaksin lõpetuseks veel ühte asja öelda. väga oluline märkus minu poolt, miks? sest Gunnar Höckmark ajas vist äh, sassi kaks väga olulist sõna. kahjuks on ta saalist haihtunud. ja ma ei saa talle selgeks teha, ambitsioon ei tähenda seda, et ei peaks toetama kompromissi ma ei ole öelnud, et me ei peaks olema ambitsioonikad, loomulikult peaksid meil olema ambitsioonid meie kodanike jaoks, selleks, et me saaksime ehitada üles korraliku turu äh, VKE-dele ja et äh, digitaalne ühtne turg läheks käima. ja lõpetuseks, kallid sõbrad, kompromissile tuleb jõuda. muidu ju me ei saa oma tööd teha. nii et äh, kompromissi puhul on ju selge see, et ei olegi võimalik äh, välja suruda sellest kõike, mida meie isiklikult lootsime. ja kahjuks tuleb leppida sellega, et osaliselt äh, meid see kompromiss ei rahulda. ma kavatsen seda öelda veel kord, sest muidu me ei ole valmis kompromissile jõudma. ambitsioonikas ja kompromissini jõudmine on kaks täiesti erinevat asja. ärge kaotage oma ambitsiooni aga lõpuks tuleb jõuda kompromissile, nii kahju kui sellest ka ei ole. head teed teile. Vicky Ford. hääletus peab kella kahekümne üks null nulliks olema ühel pool. ma annan teada teile hiljem. kolleegid, palun mõistke, et väga paljud kompromissid on juba kokku lepitud, nii et väga hea, et äh, nendeni on jõutud. teised asjad tuleb ilmselt panna hääletusele ja sellepärast ongi demokraatia meie